saame me natukene kiiremini teha, kui algselt kavas, sest aega on väga vähe. kõigepealt alustame ettepanekuga muuta nimetust delegatsioon Palestiina sõjandusliku nõukoguga ja nii edasi, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. ja kordame, kes on poolt? vastu niisiis, kontrollime siis. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. Ferreira raport nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. veel üks Ferreira raport, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, härra Daleni äh, raport nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. veel üks Van Daleni raport äh, kalandusalaline partnerluslepi Scabo Verdega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, lõige neli, äh, esialgne tekst, äh, sellega on korras ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks äh, kolleeg Sera Santuse raport äh, kalandusalane partnerlusleping äh, Madagaskariga, hääletus on alanud, tegemist on nimelise hääletusega. ja me ei saa tehnikast kiiremad olla, niisiis hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd äh, järgmiseks äh, Salva äh, Piedikäini raport, see puudutab Maarašketi lepingut ja WTO-d ja raportöör on palunud kahte minutit kõneaega mõlema raporti jaoks, palun hm?. härra president, kolmkümmend sekundit, vaid ma tahaksin tänada variraportööre väga tubli töö eest, mis me ära tegime selle väga olulise raporti osas, mis kindlasti aitab kaasa kaubandussuhete arendamisele ülemaailmselt ja eriti just arenevate riikidega. nii et kui ühehäälselt Euroopas toetatakse seda, et lahendus tuleb leida päritoluriigis, arenenud riigis, siis kindlasti äh, on väga õigustatud seda tüüpi lepingud, tänan. suur aitäh, austatud kolleeg Salba Pidegan, teile nimeline hääletus esimese raporti osas, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on nüüd lõppenud see on vastu võetud. ja teine Saadma Piedikaini äh, raport peaaegu identse pealkirjaga, aga siin on muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, ettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletamine on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ettepanek kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on äh, hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? see on vastu võetud ja kui me nüüd edasi Svoboda raporti juurde, äh, mis puudutab äh, Budapesti lepet, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd liigume edasi proua Kelleri raporti juurde, ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks. ja meil on eh, erinevaid plokis eh, muudatusettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd nelikümmend seitse, siin on suuline raportööri ettepanek, proua Keller, palun Um, an... aitäh, kolleegid, mul, meil on suuline muudatusettepanek, milles kokku leppisid ka variraportöörid, see on põhimõtteliselt uuendus vastavalt sellele, mida me kuulsime täna hommikul härra Junckerilt uue ettepaneku kohta. natukene keeruline on seda siin teil hääletusnimekirjas välja lugeda, aga me põhimõtteliselt ütleme, et edasine saja kahekümne tuhande äh, varjupaiga soovija ümberjagamine Itaaliast, Kreekast ja Ungarist põhineb komisjoni uuel ettepanekul põhimõtteliselt siis selle sisuga tekst on seal äh, sees praegu teie nime, hääletusnimekirjas, ma tervet teksti ette ei hakka lugema, sest see on väga keeruline. suur aitäh, proua Keller, kas on äh, vastuväited sellele, mis te ütlesite? Äh, jaa, me hääletame neljakümmend seitset esialgses sõnastuses, kes on poolt? vastu kontrollime seda. ettepanek nelikümmend seitse esialgses sõnastuses. hääletamine on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada ja hääletamine on nüüd lõppenud? vastu võetud. kakskümmend üheksa on see, sellega on nüüd korras, nüüd nelikümmend neli esimeses os-, esimene osa on nimeline hääletus ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks Äh, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. ettepanek äh, nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud. nelikümmend kolm äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek neli nimeline hääletus, hääletus on alanud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nelikümmend viis langeb ära, nüüd üheksa, kes on, eh, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud eh, nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kuus, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd nimelised hääletused neliteist, kes on poolt? kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud, nüüd viisteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, kuusteist, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame äh, komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud ja nüüd seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd liigume edasi kolleeg Westfali raporti juurde. see puudutab Euroopa Liidu poliitika linnamõõdet. kõigepealt lõige kakskümmend, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, resolutsioon muudetud kujul tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud, nüüd liigume edasi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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa kahes osas jällegi nimelise hääletusena esimene osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa kahes osas samamoodi nimeliselt esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud kas kõik on jõudnud hääletada? ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kolmes osas äh, kõik osad äh, nimelise hääletusega, esimene osa hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige eh, nelikümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige kuuskümmend neli kahes osas nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus kahes osas nimelise hääletusena esimene osa hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd liigume edasi Vandekampi raporti juurde, ei siiski, president vabandab. jõuame siiski esialgu kolleeg Kukani raporti juurde, mis puudutab Euroopa äh,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 kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, lõige kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu,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 erapooletud. ma eeldan, et on vastu võetud, aga hääletame elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd me viimde Kampi raportini kahe tuhande üheteistkümnenda aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine. kõigepealt lõige kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, äh, lõige neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, lõige kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige üheksa nimeline hääletus, kes on poolt? kes on vastu, kas kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kümme kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, lõige üksteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kolmteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige üheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kakskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kolmkümmend neli üheksas Taane nimeline hääletus, kes on poolt? vastu, kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend neli kaheteistkümnes Taane, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend neli, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm, kolmas taane, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm, viies taane kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus lõppenud, vastu võetud, lõige kuuskümmend kolm, kaheksas Taane nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud, lõige kuuskümmend kolm, üheksas Taane kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm kümnes Taane, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm kaheteistkümnes Taane, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõike, lõike kuuskümmend neli, viies taane, kes on poolt, viies taane, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes taane poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheteistkümnes taane poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud endiselt veel kuuekümne neljas Taine, kaheteistkümnes Taane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viieteistkümnes Taane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuueteistkümnes Taane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige kuuskümmend viis, esimene Taane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viies Taane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuues Taane nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kaheteistkümnes Taane kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus, kaheksas Taane poolt, vastu, vastu. palun selgelt poolt, vastu. ma eeldan, et see on tagasi lükatud, kuid teeme elektroonilise hääletuse, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus, üheksas Taane esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kaalutluspunkt G poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja selle teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd äh, hääletame resolutsiooni kui terviku poolt, nimeline äh, hääletus, hääletus on alanud, kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd me jõuame kolleeg Ossenbergi raporti naiste karjäär teaduses ja ülikoolides ja lõige kakskümmend kaks lõige kakskümmend kaks algses tekstis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Vossenbergi raport, hääletus on alanud, kas kõik hääletasid? hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd eh, kallutuspunkt e, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud ja resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd me jõuame Liliana Rodriguez'e raporti juurde, mis puudutab hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamist Euroopa Liidus. meil on siin esitatud ka alternatiivne resolutsioon, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, seega on alternatiivne resolutsioon tagasi lükatud ja nüüd lõige üks originaaltekstis poolt vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis kahes osas. hästi, kontrollime lõige üks, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige kümme, olgu, kontrollime lõige viis, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kümme, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kolmes osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? oleks tore, kui ka Rahvapartei eh, eh, näitaks, kuidas nad hääletavad, kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõige nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kolm kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmas osa poolt, A ja soovitakse teise osa elektroonilist kontrolli, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud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 erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja äh, punkt G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja selle teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. R kahes osas punkti G teine osa, hääletus on alanud elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt D poolt. kuidas meil oli selle põhjenduspunktiga R? toimub arutelu. vabandan, põhjenduspunkt kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. So, wir kommen zum letzten ja nüüd viimane raport, see on Schwabi raport, mis puudutab Euroopa majanduspiirkonna ja Šveitsi suhteid ning siseturu täielikku rakendamist takistavaid asjaolusid. palun, eh, meil toimub elektrooniline hääletus, palun jätke oma kaardid senikaua eh, paigale, kuni hääletus on ametlikult lõppenud, nüüd ma kuulutan hääletamise lõppenuks. vastu võetud. Eh, soovin kõigile head isu.